vaesemaid riike kolmandas maailmas ja on skandaalne see, et me seda siiamaani pole teinud. suur tänu, proua de Brun! Like to... aitäh, sooviksin tänada kõiki neid, kes on panustanud selle teksti koostamisse ja olen nõus, et see tekst on väga heaks lähtekoja, kohaks meie edasisele tööle. samuti oleks kasulik pöörata eraldi tähelepanu kohanemisele. sest äh, äh, muidu me keskendume ainult äh, sellele vähendamisele ja tundub, nagu me ei mõistakski seda, et peaks olema ka kohanemise osas meil ambitsioonikas poliitika ja ambitsioonidest rääkides olen nõus kolleegidega, kes enne mind sõna võtsid, et me tõepoolest peaksime rääkima siin pigem neljakümnest protsendist, mitte viitama ülempiirile kakskümmend viis protsenti siis heitmete vähendamisel. samuti see rahastamise tase, eriti kui me räägime lõikest kaheksa, siin see arv on liialt madal me peaksime olema ambitsioonikad selle, nende summade osas, millest me räägime. ja kui räägime täpsemalt rahastamisest, siis ei peaks äh, me rääkima ainult äh, sellest, millele need äh, finantsid võiksid kuluda, vaid ka rahastamise mehhanismidest. võib-olla võtame üle teatud arengukomisjoni ideed selles osas, et millised on meie enda kohustused, kui räägime ka nõukoguga sellest, et arenguriikidel näiteks peaksid olema teatud äh, raha jagamise, äh, ressursside kasutamise mehhanismid. Äh, samuti peaksime me enam rääkima tehnoloogilisest koostööst, tehnoloogia siirdest ja võib-olla peaksime rääkima ka metsas, metsade langetamise, metsa pindala vähenemise, siin tõepoolest rääkima null vähenemisest ühelt poolt me räägime sellest, et heitmete vähendamine peaks aset leidma tööstusriikides äh, me peame arvesse võtma ka seda, kui palju tootmist saadetakse arenguriikidesse ja aitama arenguriike samuti heitmete vähendamisel. et nad siis tõepoolest saaksid ka oma kohustustest kinni pidada selleks, et rahvusvahelisele kokkuleppele jõuda, aitäh! Um, aitäh, Corinne Lepage, palun! kõigepealt sooviksin minagi tänada neid, äh, kes, äh, liituda nendega, kes tõid esile selle resolutsiooni kvaliteedi. me esindame siin Euroopa Liidu kodanikke. eelmisel nädalavahetusel korraldati viiekümnes riigis kogu maailmas, kaasa arvatud ka Euroopa Liidus, koostööfoorum, kus äh, osalesid äh, sada kodanikku riigi kohta selleks, et äh, avaldada oma vaateid kliimamuutuste kohta. seal oli kolm eri kategooriat riike, erinevad siis arengutasandid ja need äh, tulemused, ma võin anda ka viite, kuidas neid leida infe-, inter-, internetis, neid tulemusi täpsemalt, kuid äh, kindlasti sooviti vägagi ambitsioonikat poliitikat, äh, hädavajalik on arvesse võtta seda, et kaheksakümmend, et eelkõige puudutavad kliimamuutust kaheksakümmend protsenti arenguriikide elanikest ja vaid nelikümmend viite protsenti arenenud riikide kodanikest. teiseks, kuuskümmend, kuuskümmend viis protsenti, kui ma ei eksi, osalenutest kõik olid noored inimesed, sooviksid, et see vähendamine, heitmete vähendamine oleks kahekümne viie, neljakümne protsendi vahel, nii et kui me räägime kahekümne viiest protsendist maksimum, siis tegelikult äh, me ei ole siin eriti ambitsioonikad või piisavalt ambitsioonikad. ja seda dokumenti on tegelikult vägagi huvitav lugeda, seal on väga mitmeid huvitavaid aspekte. Äh, Lõuna poolkera riigid on äh, valmis tegema Äh, omapoolseid äh, jõupingutusi selleks, et kliimamuutuste vastu võidelda ainult. ainult kuusteist protsenti osalenutest äh, lõunariikidest ütlesid, et nende riik ei peaks tegema enam jõu, jõupingutusi. ja tundub, et just vähem arenenud riigid või lõunamaade riigid olid palju enam valmis panustama kui jõukamate ning Põhjamaade kodanikud muidugi äh, on äh, meil väga häid näiteid ka Põhjamaadest, näiteks Taanilt, äh, ja me peame väga selgelt enda selgeks tegema selle, mida Euroopa elanikkond meilt ootab. meie ju esindame neid elanikke. nüüd teine aspekt, ameeriklased, nende suhtumine. kui me ei suuda saavutada seda, et ameeriklased enda kohustustest kinni peavad, siis ei ole meil võimalik kuskile jõuda. oktoobri lõpus läheb delegatsioon Ameerika Ühendriikidesse ja seal on väga oluline, et toimuksid äh, tõepoolest kohtumised Ameerika parlamentääridega ja me saaksime siis vaadata, millisel viisil oleks võimalik näiteks kas või interneti teel äh, korraldada mõttevahetusi Euro Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide kodanike vahel Äh, seal äh, foorumis, äh, foorumil eelmisel nädalavahetusel osales seitsme osariigi esindajad ja need osalejad on tegelikult palju entusiastlikumad nende meetmete osas, mida peaks Ameerika Ühendriikide administratsioon võtma. nii et kuidas me saame otseselt pöörduda Ameerika Ühendriigi kodanike poole, see on midagi, mida me peaksime samuti käsitlema ja kaaluma. ja viimane märkus minu poolt, see rahastamise küsimus, kolleegid sellest juba rääkisid, kui meil ei ole rahvusvahelist äh, eesmärgipärast rahastamist, siis me ei jõua kuskile. ühelt poolt et äh, muidugi need äh, süsinikuheitmete äh, maksud ja transpordi maksustamine ja nii edasi, kuid meil on vaja rahastamist, mis ühelt poolt tagaks selle, et kuidagi aidatakse ka lõunariikide oma eesmärkidest kinni pidada heitmepiirangutest. me peame muidugi kohandama ka enda käitumist selleks, et kliimamuutuste vastu võidelda, kuid Äh, mida enam me mobiliseerume ja mida kiiremini me mobiliseerumine, äh, mobiliseerume, äh, seda suuremad saavad olema meie edusammud ka valitsuste poolt. aitäh! suur tänu! me näeme, et meil tuleb teha kampaaniat Ameerika senati liikmete hulgas. ma olen kuulnud, et ameeriklased on pigem keskendunud Hiinale, mitte Euroopale, vaatavad, mida Hiina teeb ja mida Hiina on valmis tegema. tegemist on erilise probleemiga, nimelt vaadatakse hoopis teises suunas kui meie nii et eurooplased ei ole USA jaoks nii tähtsad kui Hiina ja see on üks mm, eriline probleem, aga nüüd Karl Schlüter, palun. suur tänu, härra esimees. mina esindasin meie komisjoni esmaspäeval Stockholmis, kui me rääkisime raadamisest ning äh, metsa kvaliteedi langemisest ja metsakahjustustest. ja ma tahaksin meenutada meie resolutsiooni, mille võtsime aprillis. seal oli päris hästi sõnastatud see osa, mis puudutas metsi, räägiti äh, inimeste, rahvaste õigustest, vanade metsade säilitamisest äh, ja ka sellest, et ei tohi põlismetsa maha võtta selleks, et sinna metsaistandus rajada nii et seal oli väga palju erinevaid äh, osasid, mis olid väga head. ja me ütlesime selles resolutsioonis ka, et eesmärgiks peaks olema nelikümmend protsenti vähendamist, kui me tõesti tahame tõesti olla tõsiseltvõetavad oma kahe kraadi eesmärgiga. ja võimalused, et meil kõik see läbi lähevad, on fifty-fifty me teame, et me kirjutame iga aasta väga palju arve resolutsioonidesse, kuid selle numbri puhul tuleks meil vaadata ka seda, mida me soovime oma koduriikides ära teha. näiteks et, et nelikümmend protsenti vähemalt meie koduriikides ja peale selle tuleks hoolitseda ka seda, et teised riigid äh, vähendavad, ehk et me ütleme koduriikides nelikümmend protsenti, aga me ütleme, et oleme ka väljaspool Euroopa Liitu äh, rahastama projekte, millega oleks võimalik tagada neljakümneprotsendiline vähendamine. siis on paar as-, see on üks asi, mis minu arvates on puudu praeguses poliitikas veel, Hiina on tähtis, nagu öeldud, meil tuleb Hiina kaasata oma projektidesse selleks, et midagi saavutada. näiteks selles osas, mis puudutab energiasäästlikke tooteid, alternatiivsete energiate kasutamist ja nii edasi. hiinlased on näiteks äh, päikesepatareide ehitamise osas päris kaugele jõudnud nii et me peaksime kõik need tõkked, mis siiamaani on hiinlastele pandud äh, Euroopa Liidu turule vähendamise, Euroopa turule tulemiseks kõrvaldama. meil on vaja vähendada tõkkeid just energiasäästlike toodete alternatiivse energia osas. ma arvan, et me peaksime paika panema, ütlema, et meie eesmärgiks on vähemalt kolmkümmend protsenti veel parem nelikümmend protsenti. kui me peame nendest eesmärkidest kinni, siis soovivad teised ka meile järgneda, selleks et mitte oma turuosa kaotada näiteks Hispaania heitmete kogus on kolmkümmend viis protsenti suurem kui Kyoto protokollis ette nähtud. kas tõesti keegi usub, et Hispaania täidab nüüd äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks pandud eesmärgid? ei, neil ei ole võimalik seda teha, kui nad ei soovi ka koduriigis sisemiselt midagi ära teha. siis veel ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid, mis on, mille heitmed on ka kümme protsenti kõrgemad kui Kyotos paika pandud, nii et me peaksime kõigepealt ise oma eesmärke tõsiselt võtma, siis saavad ka teised meid tõsiselt võtta. ka tuleb jätta anda võimalus ameeriklastele ja hiinlastele tõsiseltvõetavaks jääda. samas peaksime ise tegema ka sama. on veel üks asi, mis on tähtis, nimelt elustiili muutmine ja muutumine. näiteks äh, teaduslikud andmed ütlevad, et tööaja vähendamine oleks väga hea võimalus kliimaeesmärkide muutmiseks. eriti hea võimalus on see nendes riikides, kus tööpuudus on kõrge täna meil ei ole aega nendest kõikidest võimalustest lähemalt rääkida. me ju teame, et väga paljud äh, töövõtjad kannatavad äh, läbipõlemissündroomi all ja võib-olla tuleks midagi ette võtta äh, ka nende inimeste puhul, kui neil on võimalik rohkem veeta aega oma perekonnaga, siis on neil võimalik ka rohkem kliimaeesmärke täita. proua Grostet, teil on sõna. aitäh. tahtsin öelda kolleegidele, kes on nüüd uue koosseisuga liitunud siin parlamendis, et äh, me ei hakka siin praegu neid äh, probleeme alles avastama, et me oleme nende kallal juba aastaid äh, töötanud, võidelnud kliimamuutuste vastu meil oli ka ajutine kliimamuutuste komisjon. Äh, ja kui ma nüüd täna kuulen äh, sõnavõtte, siis äh, oleme nagu oksjonil, et kes nüüd pakub enam kakskümmend viis protsenti, nelikümmend protsenti kuid siin peab olema ka teatud äh, realism, teatud usaldusväärsus nendes äh, avaldustes. see on täiesti hämmastav, me oleme ju siiski äh, rahvasaadikud, meid peab, me peame olema ka tõsiseltvõetavad, et me tõepoolest räägime konkreetsetest majandusnäitajatest, konkreetsetest kliimanäitajatest, me ei saa ju täiesti kontekstist väljaspool tegutseda me nägime, et äh, ka see, mida lubab, mida lubavad Ameerika Ühendriigid, siin ei ole ka samuti mitte midagi saavutatud juba, et me peame jääma realistideks, me muidugi peame olema eeskujulikud, kuid äh, samas ei saa me siin äh, lihtsalt edasi kihutada nii oma eesmärkides ning täielikult kaetada, kaotada oma usaldusväärsus, niimoodi me ei suuda kedagi veenda esimehe Lainenil oli täiesti õigus öeldes, et Euroop-, Ameerika Ühendriigid vaatavad seda, mis toimub Hiinas, äh, peaaegu äh, naeravad, vaadates seda, mis toimub äh, Euroopas, me oleme võtnud endale kohustusi Kopenhaageni raames ja me peaksime nende kohustuste juurde jääma. ja kui me suudame oma kohustustest kinni pidada, siis öö, on, oleme me edu saavutanud äh, ja kui me oleme nendest kohustustest kinni pidanud, eesmärgid saavutanud, siis võime me edasi minna, me saame edasi minna järk-järgult. muidugi on väga hea, vaadates kaugele, panna endale suuri eesmärke, ma olen siin parlamendis juba ise olnud viisteist aastat, väga hea on eh, muidugi seada sihte, kuid kui me teame juba ette, et me nendele eesmärkidele ei jõua, siis oleks, on see täielik läbikukkumine. me peame siin suutma veenda oma partnereid, et me tõepoolest eh, teeme kõik selleks, et et äh, kliima ei soojeneks äh, üle äh, kahe kraadi võrra ja see on konkreetne eesmärk, millest oleks võimalik ka kinni pidada. ja kui me räägime siin näiteks tehnoloogia siiretest tööstusriikidelt, muidugi me peame siin olema eeskujulikud, me peame saavutama selle, et osaleksid et me saaksime edastada oma tehnoloogia edusamme ka teistele riikidele, arenguriikidele, kuid samuti peaksime me kinni pidama ka intellektuaalomandi kaitse põhimõtetest. ja lisaks ei saa siin äh, öelda seda, et kui me nüüd kahjuks ei suuda veenda Ameerika Ühendriike, sest neil on praegu teised mured, et no siis ei saagi midagi teha siis me jõuame ju mingile kokkuleppele, mis ei ole rahuldav ka rahvusvahelisel tasandil, siis komisjon peaks eh, siiski välja tulema teatud kohanemis eh, kohanemismehhanismidega, mis puudutavad eh, perioodi kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kakskümmend. meil peaks olema teatud konkurentsitingimuste harmoniseerimine peame arvesse võtma seda, kas teised riigid on endale seadnud sarnased eesmärgid Euroopa Liiduga. meil on muidugi kõigil üks äh, ja sama tahe, et me soovime teha kõike selleks, et kliimamuutuste vastu võidelda, kuid samas peame me jääma realistlikeks muidugi peame me avaldama survet partneritele, eriti Ameerika Ühendriikidele, et nemadki samamoodi võitleksid kliimamuutuste vastu, kuid äh, mitte siin sellise oksjonilaadse käitumise kakskümmend viis, nelikümmend protsenti ja nii edasi ei saavuta me oma eesmärki. nii et see oleks äh, see, mida mina soovisin öelda sellel teemal ja me peame tõepoolest panustama sellesse, et veenda oma Ameerika partnereid enne Kopenhaageni kohtumist. aitäh! aitäh! Äh, üks äh, päevakorraline küsimus. suur tänu, proua esimees, tundub, et nüüd mul on siiski võimalik kodukorralisi protseduurilisi küsimusi esitada. me istume täna terve päeva siin ruumis, me teame seda, saali väga hästi, teame seda akustikat, tavaliselt on see akustika päris hea, aga minul ei ole võimalik siin terve päev istuda ilma, et ma ei saaks peavalu. siin on väga suur kaja, meil peab kogu aeg olema kõrvakapid peas, isegi nende käte puhul, kellest me hästi aru saame, sellepärast ma paluksin tehnikutelt, et me saaksime siin sellise akustika, nagu see on ka täiskogu ajal me üritasime juba seda esimehe kaudu seda teha. kui ma oleks olnud nüüd mingi märgi, et siin midagi ära tehakse selleks, et me saaksime siin normaalselt tööd teha, minu arvates ei näidata siin praegu üles piisavalt austust meie vastu. me oleme kõik enda poolt teinud, kuid edu pole saavutatud, kuna nagu te isegi ütlesite, olukord ei ole paranenud et me ei ole siin äh, laua taga ise tehnikud, me saame lihtsalt pöörduda uuesti tehnikute poole, et midagi juhtuks. nii et see peaks olema meie ühine pöördumine. kuid äh, soovitati äh, eemaldada kõrvaklapid võimalikult kaugele mikrofon, mikrofonist siis, kui kõnelete. selleks, et ei oleks seda lisamüra siin täiskogu saalis nii et igaüks äh, saaks ka enda poolt midagi teha, et need asjad meeldivamad oleks. kuid nüüd annaksin veel üks äh, korralduslik küsimus, palun. proua esimees, ma kadestan teid, sest teie olete sellest kojast siin ikka veel väga heal arvamusel. uskuge mind, et selle koja administratsioonis on äh, kavaks see, et mitte alati saadikute, äh, saadikuid ära ei kuulata ja kui te sellest lähtute, siis on teil pettumusi vähem. aitäh sellegi märkuse eest uh, aitäh, proua esinaine minagi olen nõus sellega, et me oleme vägagi äh, optimistlikud selles osas, kas need äh, sihid, mille me oleme seadnud, on piisavalt kõrged, piisavalt ambitsioonikad, ma arvan, et me peaksime siiski tegema enam. ma siiski sooviksin, et see resolutsioon oleks konkreetsem ka selles osas, mis puudutab äh, arenguriikide vastutust. muidugi oleks iseenesestmõistetav, et rahastus tuleks meie poolt seda on öeldud äh, ka komisjoni teatises, äh, et viisteist kuni kolmkümmend protsenti heitmetest, äh, mis et siin just, justkui teatuid heitmete suurenemist võetakse iseenesestmõistetava, kuid see ei ole siiski õige. kuid muus osas on see dokument väga hästi koostatud äh, Ameerika Ühendriigid vaatavad äh, seda, mis äh, toimub Hiinas, mitte Euroopa Liidus, seda öeldi. ma olen ise viibinud päris pikka aega Ameerika Ühendriikides ja olen nõus sellega, et võib-olla USA administratsioon jälgib seda, mis toimub Hiinas, kuid tegelikult Ameerika Ühendriikide elanikud siiski vaatavad enam seda, mis toimub Euroopas meie oleme ju tööstusriikidena need, kes sellele probleemile aluse panid ja nüüd aidakem seda probleemi ka lahendada, aitäh. Chris Davis, vous avez la parole. Kris Davis, palun. aitäh äh, väga huvitav on seda debatti olnud jälgida, minu poolt ka üks märkus, äh, me nägime eelmist kliimamuutuste konverentsi ja nägime, et väga väikeseid et äh, järk-järgulisi edusamme siiski tehakse igal aastal. Kopenhaagenis loodame äh, astuda siiski pikema sammu edasi. et äh, tõepoolest tullakse välja ambitsioonikamate meetmetega ja kuulsime Rootsi eesistuja esindaja käest, et ähm, miinimumstandardid eduks on äh, on siis tõepoolest see kahe kraadi eesmärk ja et see tõepoolest hõlmaks kõiki suuremaid riike maailmas. ja et meil oleks võimalik siis ka edasi selles, selle suuna tegutseda põhinevalt teaduslikele andmetele, kuid probleemiks selliste konverentside puhul on see, et kõigil on vägagi kitsad piiratud mandaadid äh, Äh, viimastel päevadel ilmuvad välja ka keskkonnaministrid, kes äh, siis võtavad ühendust oma pealinnadega, küsivad, palju mul mänguruumi on. ja tegemist on väga suurte rahaliste kohustustega, mis äh, selle teemaga kaasnevad ja poliitikatega, millel on märkimisväärne mõju ka meie tööstusele ja siis mingil hetkel keskkonnaministrid ei ole enam piisavalt kõrgel tasem-, tasemel, tasandil selleks, et selliseid otsuseid langetada ja siis nad lihtsalt hakkavad üksteist justkui häbimärgistama, et, et üks või teine ei ole piisavalt ambitsioonikas. tegelikult peaks äh, selle, äh, need otsused enda peale võtma riigijuhid või mingi kõrgema tasandi ministrid, äh, kes tõepoolest otsustusõigust omavad. ja Ühendkuningriigi poolt selline kõrgetasemeline osalus on tagatud ja me peame tõepoolest äh, ise küsima, oma pealinnades küsima seda, kas meie peaministrid, riigijuhid on huvitatud sellest, et nad leiavad oma ajakavas aega selleks, et äh, sellistest keskse tähtsusega küsimustest rääkida Kopenhaagenis detsembris, aitäh! Euh, aitäh, Kris Davis! Peter Liismaa. jah, suur tänu, proua esimees, miks me ei saa seda küsimust võrrelda teiste poliitiliste küsimustega? teiste poliitiliste küsimuste puhul on võimalik kompromissidele jõuda ja öelda, et praegusel hetkel ei ole võimalik rohkem saavutada. president Sarkozy Euroopa Parlamendi ees kõneledes ütles eelmisel aastal, et kliimamuutuste puhul on olukord teistsugune, sellepärast et teadlased ütlevad, et kui me järgneva kümne aasta jooksul ei pööra seda protsessi ümber ja temperatuuri tõusu ei vähenda, siis ükskõik, mida tulevad põlved ka ette ei võtaks, neil ei ole võimalik seda küsimust lahendada. sellepärast, et on teatud protsessid käima lükatud ja neid ei ole võimalik enam muuta. seepärast tuleb meil kõike seda väga tõsiselt võtta. üks ekspert on kunagi öelnud, et kui viis kilomeetrit rannikult eemal merehätta jääda, siis äh, suure tõenäosusega upputakse ära ja pole võimalik mõelda, mis saab. seepärast tuleb ennetavaid meetmeid ette võtta varem. tegemist on väga tundliku küsimusega ja eriti see, mis puudutab äh, USA-d ja mida sellest kuulda on olnud, ei muuda mind eriti optimistlikuks. mina olin äh, raportöör lennuliikluse kaasamise osas emissioonidega kauplemise süsteemi ja see peaks Kopenhaagenis olema väga tähtsaks arutluspunktiks. meil on välja töötatud Euroopa tasandil lahendus, millega meil on võimalik lahendada probleemi kogu maailmas. me teame, et heitmed on alates üheksakümnendast aastast kahekordistunud, nii et me ei saa niimoodi jätkata ja seepärast tuleks resolutsiooni paika panna, et rahvusvaheline lennuliiklus tuleb sellesse süsteemi kaasata. ja öelda, et me ei saa eurooplastele seda üksi teha. siin tuleks äh, pidada tihedamaid läbirääkimisi kolmandate riikidega, selleks et äh, lennud Hiinast Londonisse või Indiast USA-sse ei ole sellised, nagu arenguriigid neid näevad. Need ei ole inimesed, kes kannatavad kõige rohkem kliimamuutuste all, kes neis sellistes lennukistes istuvad. ja sellepärast tuleks äh, kogu rahvusvaheline lennuliiklus resolutsiooni kaasata. siis ka meretransport, seda me ei ole ka veel piisavalt arutanud. eksperdid äh, rahvusvahelisest äh, merendusorganisatsioonist on ka ise öelnud, et on võimalik heitmeid vähendada ja kui meie Euroopa Liiduna seda küsimust ei tõstata, siis Kopenhaagenis kokkuleppele ei jõuda. seepärast olen ka väga pettunud, et meie valitsusjuhid ja riigipead Pittsburghis seda küsimust isegi mitte ei maininud. teiseks, rahastamine ma saan kõigist aru ja toetan kõiki neid, kes ütlevad, et tööstusriigid ja Euroopa Liit peavad andma äh, raha tehnoloogiliseks siirdeks ja kohanemismeetmeteks, kuid me ei tohiks teha seda viga ja mõelda, et see tehnoloogiline äh, siire ja rahastamine on meie põhiliseks eesmärgiks. ei, põhiliseks eesmärgiks on kliimamuutuste vastane võitlus ja me peame arenguriikide juhtidele ütlema, et kui kliimamuutused jätkuvad nii, nagu teadlased on ette ennustanud, kannatavad inimesed arenguriikides veelgi rohkem kui praegu ja nad kannatavad rohkem kui tööstusriikides. nii et tähtis ei ole mitte see, kas me anname kaks miljardit rohkem või vähem. ei me peaksime võtma vastutuse ja ütleme ka arenguriikide juhtidele, et neil tuleb hakata vastutama. ja väga hea oli ka see, mida ütles Karl-Heinz Florent selle kohta, et meil tuleb paika panna vahendite kasutamise eesmärgid. siis väga tähtis on, millele kulutatakse neid rahalisi vahendeid ja kes neid haldab. mina leian, et see, mis komisjon on ette pannud, pole üldse mitte rumal ettepanek. ma arvan, et meil ei ole vaja ei liikmesriikidega ka Euroopa Liidu eelarvet üles puhuda, aga kas meie Euroopa Parlamendina oleme huvitatud sellest, et meil on mingid kõrvaleelarved või lisafondid äh, valitsuste ülesed, mille üle meil pole mitte mingit kontrolli ja kus on võimalik äh, raha äh, kõrvale suunata, ilma et keegi seda kontrolliks, seda oleks väga raske valijatele selgitada, nii et komisjoni ettepanek selle kohta, et eelarvesse tuleks eraldi jaotus selle kohta sisse viia, päris mõistlik siis äh, heitmetega kauplemise süsteem. ma olen Karl-Heinz Florensiga nõus, me ei saa ainult sellest süsteemist kogu aeg rääkida, ka rahastamise puhul. viiskümmend protsenti heitmetest Euroopa Liidus, isegi rohkem kui viiskümmend protsenti heitmetest Euroopa Liidus tulevad nendest sektoritest, äh, mis ei ole kaasatud heitmetega kauplemise süsteemi ja miks peaksid töövõtjad näiteks terasetehastes või tsemenditehastes olema vastutavad selle eest, et meie meil siin Euroopa Liidus on heitmed, äh, mis ei ole kaasatud äh, sellesse süsteemi, ehk tuleb kaasata kõik äh, sektorid ja kõik liikmesriigid. nii et see Norra ettepanek, et liikmesriikide emissiooniõigused üle vaadata, on päris õige me ei peaks kogu aeg näpuga viibutama mitte ainult tööstusettevõtete poole, sellepärast et nemad peavad mõtlema ka konkurentsivõimele. ma olen nõus ka Chris Davisiga, kes rääkis poliitilisest vastutusest. me peaksime kasutama ära kõik võimalused, mis meil on. ma ei ole küll väga optimistlik, kuid me peaksime siiski kuidagi üritama ka äh, härra Obamat mõjutada. teda nähti kui äh, lunastajat valimiskampaania puhul, kuid nüüd kuuleme, et ta tuleb küll Kopenhaagenisse, aga mitte kliimakonverentsile, vaid selleks, et teha Chicagole reklaami selleks, et seal toimuksid olümpiamängud. ja ma arvan, et sellisele suhtumisele tuleks ka tähelepanu pöörata, aitäh. aitäh, proua Jordan Sijels. Ehm, aitäh, proua esinaine mina sooviksin liituda nende kolleegidega, kes rõhutasid, et nad sooviksid äh, riikide juhtidelt konkreetseid lubadusi Kopenhaageni konverentsil äh, ja et me peaksime silmas pidama seda, mis tegelikult äh, oleks toimiv lahendus ja mis mitte. lisaks Hiinale on veel üks riik, Ehm, mis muret, mille arengud muret tekitavad, see on India, nende suhtumine kliimamuutustesse ning eh, heitmetesse tegelikult eh, on tõepoolest murettekitav. nüüd eh, president Obama ja Ühendriigid, see on samuti oluliseks teemaks selle konverentsi kontekstis. kliimamuutus on samas horisontaalne nähtus ja varem rääkisime me sellest eelkõige just äh, keskkonnakaitse äh, all, kuid äh, nüüd on see muutunud ka teiste komisjonide jaoks oluliseks teemaks, näiteks ITRE komisjoni jaoks. eile fraktsioonide esindajad tutvusid selle resolutsiooniga ena- ja veetsid sellega enam kui kolm tundi ja me leidsime, et see on kindlasti heaks äh, aluseks edasiseks tööks, kuid seal on ka terve rida teemasid puudu ning seetõttu on ka meiepoolsed muudatusettepanekud ja samuti sooviksin pöörduda äh, selle komisjoni liikmete poole, et võetaks arvesse ka ITRE komisjoni mandaati, kuna ITRE-l on selles valdkonnas mitmed vastutusalad. kõigepealt näiteks Äh, madala süsinikuheitmega tehnoloogiate arendamine, see on võimalik ainult siis, kui meil on tugev koostöö äh, äh, tehnoloogia ning teadusasutuste vahel ning ka poliitikute vahel, kuidas siin hõlmata ka ja kaasata ka arenguriike, see on väga oluline küsimus, ainult nii on meil võimalik luua suhteid teiste maailma riikidega, mis tõepoolest tagaksid siis ka intellektuaalomandi kaitse ning aitaksid ühtlasemalt tehnoloogiasiiret korraldada. muidugi valmistab meile muret ka süsinikuheitmete lekkimine. me teame seda, et toodete äh, tootmine liigub äh, tihtipeale arenenud riikidest äh, just arenguriikidesse ja sellega see heitmete nii-öelda lekkimine ka kaasneb ja me peaksime siin pühendama sellele nähtusele eraldi lõike, mis pöörduks siis just arenenud riikide poole, et arenguriike selles vallas aidataks. energeetika Äh, just sellest valdkonnast tulevad, tuleb enami, enamus heitmetest ja seetõttu peame me enam rääkima taaskasutatavast äh, energiast, kuidas äh, seda kõike teha mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas. fossiilkütused, see on nii India kui Hiina jaoks väga tähtsaks teemaks ja siingi leiame, et resolutsioonis peaksime avaldama äh, toetust äh, laiemale koostööle puh-, puhtamate tehnoloogiate kasutamisele fossiilkütuste töötlemisel. lubage mul lõpetada sellega, et äh, tuua välja see, et meil on vaja eelkõige tõuget uuele koostööle tehnoloogia ning tööstusvaldkonnas selleks, et äh, tehnoloogia siire oleks äh, õiglasem, aitäh! aitäh, härra Žibarnju! aitäh, proua esinaine, kallid kolleegid! mul on äh, hea meel näha siin neid tugevaid suunanäitajaid, mis selles resolutsioonis on äh, Äh, eriti selles osas, mis puudutab äh, finantseerimise osa, me peaksime tegelikult oma finantseerimise äh, kohustustes minema veelgi kaugemale, et tõepoolest saaks eelkõige teoks see, mis juba lubatud selles dokumendis, kuid see võimaldaks meil siis minna ka kaugemale. oleks hea, kui selles resolutsiooni eelnõus oleks ka süsinikumaksu küsimus Euroopa Liidu, maksustamise küsimus Euroopa Liidu piiridel. muidugi eh, see küsimus eh, sõltub sellest, millised on läbirääkimiste tulemused Kopenhaagenis, energia- ja kliimapaketi küsimusi peaks vaatama selles valguses, et eh, võimalikult palju kolmandaid riike selle kokkuleppega liituksid. samuti tundub mulle, Äh, et komisjoni vastus, et me peame ära ootama Kopenhaageni äh, kohtumise, et siis äh, saaksime järgnevaid samme astuda, kuid me peaksime juba praegu välja tooma selle, mida meie Euroopa Liiduna soovime teha selleks, et ei oleks sellist näiteks ähm, süsinikuheitmete lekkimist teistesse riikidesse ja siin peab arvesse võtma teatud äh, tootekategooriaid, millega kaasnevad alati suuremad heitmed ning äh, äh, seda, kuidas kasutada teisi energiaallikaid, nii et need on mõned ideed, mida oleks võimalik siia resolutsiooni projekti sisse võtta selleks, et näidata selgelt, mida eurooplased selles valdkonnas plaanivad teha aitäh, aitäh teie kokkuvõtte eest ning teie äh, sõnavõtu lühiduse eest, äh, proua Kristina Kordines, palun. suur tänu. mina tahaksin oma sõnavõtus puudutada punkti seitseteist. Äh, tulen Argentiinast konverentsilt, mis puudutas metsade raadamist ja kõrbestumist ja leiti, et äh, see teema peaks olema ka päevakorral Kopenhaageni konverentsil, seepärast mul on kolm muudatusettepanekut. seitseteist, seal, kus äh, räägitakse metsade raadamisest ja pinnase äh, olukorra halvemisest tulenevatest heitmetest. samas punktis on veel üks idee, mis on äärmiselt oluline. ühine põllumajanduspoliitika, see peab olema samuti vastavuses kliimamuutustega. kui vaadata, mis toimub lõunapoolsetes riikides, siis Euroopa Liit ei peaks maksma selle eest, et langetatakse puid, äh, oliivipuid ja nii edasi mis tahes taimede pinnasest välja kiskumine on täiesti naeruväärne. ja ma usun, et äh, ka teised fraktsioonid toetavad mind selle muudatusettepaneku osas, meil peab olema ka selline sisemine loogika ja me peame tegema oma kodutööd korralikult selleks, et äh, kliimamuutuste vastu võidelda. ka metsade taastamine on oluline, paljud metsad on erinevatel põhjustel kadunud. ja rahastamise osas peame veel ühe asja sisse võtma, me peame tegema selge žesti ja näitama, et Euroopast on võimalik äh, saada rahasid. paljudel riikidel on olemas tugev ajalooline mälu, paljud ütlevad, et kuulge, meie kõnnime põhimõtteliselt paljajalu, oleme täiesti vaesed, ei saa oodata, et meie võtaksime endale samasugused kohustused nagu tööstusriigid. ja India on otsustanud samuti näiteks mitte eriti kaasa tulla. Euroopa peaks äh, põhimõtteliselt maksma ja heastama selle ajaloolise kahju, mida ta on tekitanud probleemi ei tekita mitte ainult vaesus, vaid äh, paljudel juhtudel on probleemiks äh, suutlikkus, suutlikkus vähendada CO2 heitkoguseid. ja on tarvis selget ettekujutust ka sellest, mis saab pärast Kopenhaagenit. võib koostada erinevaid matemaatilisi mudeleid, mille abil kaasata tööstust, aga järgmiseks tuleb keskenduda territooriumile. erinevatele regioonidele, sellele, missugust metsanduspoliitikaid on neil tarvis, pinnasepoliitikat ja nii edasi. teadus on edasi arenenud ja meil on olemas andmeid, mida meil varem ei olnud. aga kui me räägime ainult sellest, et tööstus on kõiges süüdi, siis me lahendame vaid osa probleemist ja kui me tahame tõesti globaalse, süsteemse, väga keeruka nähtusega võidelda, siis me peame arvestama territoriaalseid aspekte ja mitmeid muid elemente. nii et me peame tuginema õigetele andmetele, teadusuuringutele, analüüsidele ja arvestame neid erinevate regioonide puhul. Zoltán Balcsoval. suur tänu. me arutame väga tõsist dokumenti, aga Kopenhaagenil on põhimõtteliselt ju kaks mõõdet, professionaalne ja poliitiline ma olen veendunud, et poliitiline mõõde antud hetkel on oluline. nimelt ülemaailmset probleemi ei saa lahendada kohalikul tasandil. Euroopa võib olla eeskujuks ja on olnud eeskujuks ka varem, me võime teha igasuguseid utoopilisi plaane, aga me ei suuda eriti palju saavutada, kui kaks kõige suuremat saastajat, USA ja Hiina, omalt poolt heitkoguseid vähendama ei hakka Rootsi minister ütles, et me soovime, et USA teeks kõik võimalikku ja USA on lubanud seda teha, aga me teame Kyotost alates, mida see, need sõnad täpselt tähendavad. Giscard d'Estaing, konvendi juht, Euroopa põhiseaduse lepingu väljatöötamise juht on samuti öelnud, et Euroopa Liitu ei saa vaadata USA rivaalina, vaid me oleme USA partner. kui Euroopa Liidu huvisid tema juhid õigesti ei esinda, siis sellel on meie jaoks oma tagajärjed. Euroopa Liidu ja USA Äh, rahvas peaks omavahel äh, suhtlema, võtma neid teemasid tõsiselt. Brüsselis tundub, et äh, bürokraatiat ei võeta tõsiselt, nagu on näidanud ka rahvahääletused. Euroopas me ei suuda alati esindada õigesti viiesaja miljoni elaniku huve Kopenhaagenis, peame aga seda tegema. neli ettekannet viiest räägivad USA vastutusest, aga ma olen veendunud, et Euroopa Liit peab selles olukorras esindama kahtekümmet seitset riiki ja selle viitsadat miljonit kodanikku ja äh, veenma USA-d kui suurt saastajat võtma oma vastutust tõsiselt ja astuma vajalikke meetmeid. tegemist on vastutuse küsimusega ja miks me ei võiks näidata seda oma resolutsiooni projektis. ja Kopenhaagenisse tuleb saata esindajad, kes tõsiselt tahavad midagi selles küsimuses ära teha. kolleeg Tserkakis, palun. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με την εξής παρατήρηση suur tänu, mina tahaksin teha järgmise märkuse. me räägime siin ikka ja jälle rahastamisest, kuid me ei tohi ära unustada, et viimase, eelmisel aastal kaks kuni kolmsada miljonit eurot kulutati meetmete jaoks, mis puudutasid äh, finantskriisist väljatulemist, nii et kui poliitiline tahe on olemas, on võimalik ka raha leida ükskõik kust see raha siis ka tuleks. teiseks, kuidas avaliku sektori vahendeid kasutada ja kui palju neid olema peaks? põhimõtteks on ju see, et saastaja maksab. see põhimõte peaks ka edaspidi kehtima, mida me peaksime arvestama ka avaliku sektori vahendite kasutamise puhul kus on võimalik, peab kasutama saastaja maksab põhimõtet. siis äh, lennutransport ja meretransport. see küsimus on kliimamuutuste puhul väga tähtsaks. mis puudutab mõlemat nimetatud valdkonda, siis neid ähm, käsitletakse tavaliselt koos, kuigi nad on väga erinevad. lennutransport Äh, saastab palju rohkem kui meretransport. kui vaadata energiat, siis meretransport on kõige tõhusamaks viisiks üldse kaupu transportida. nii et seda peaks ka arvestama ja me, kui me oma eesmärke paika paneme, peaksime me siiski lähtuma tõhususe põhimõttest ja mulle tundub, et kui vaadata veel ka maismaatransporti, eriti just Euroopa Liidu siseselt, siis on meil tegemist kõige suurima saastamisteguriga. autod ainuüksi põhjustavad viiskümmend protsenti saastatusest. nii et äh, me peaksime arvestama erinevaid transpordiliike ja nende tõhusust, kui me oma eesmärke paika paneme. ja vastavalt sellele tuleb paika panna ka eesmärgid siis. ja mis puudutab läbirääkimiste läbikukkumist siis ma arvan, et meie peaksime paika panema eesmärgi ja üritama läbikukkumist vältida. mina tahaksin teha ka mõned muudatusettepanekud, esiteks lõige kaheksateist, mis puudutab rahvusvahelist äh, meretransporti ja siin on kirjas, et äh, öeldakse, et mere- ja õhutranspordil peaksid olema ühesugused äh, eesmärgid, mina paneksin sinna äh, Äh, veel ka sulgudesse, kaasa arvatud maismaatransport, sellepärast et meil oleksid välja toodud need kolm omavahel konkureerivat äh, transpordiharu ja lõige üheksateist, kus öeldakse, et Euroopa Liit kutsub üles pärast äh, tsiviillennundusorganisatsiooniga läbirääkimiste läbikukkumist äh, mina ei paneks sinna kirja läbikukkumine, vaid ütleks võimaliku läbikukkumise puhul, sellepärast et me ei tea, kas läbirääkimised kukuvad veel läbi. meie siiski soovime edukalt läbirääkimised lõpetada, aitäh! Äh, suur tänu, kolleeg Paskut! suur tänu! ma arvan, et äh, mitmedki meist on juba maininud seda kahe kraadi eesmärki mis on selle resolutsiooni puhul keskne element ja see on väga hea, aga see ei ole vaid Euroopa Liidu eesmärk, vaid ka G8 on selle põhimõtteliselt heaks kiitnud. ja kui me võtame kahekraadise eesmärgi, mina olen teadusvaldkonnas aastaid töötanud ja ma võin öelda, et kui me tahame seda saavutada, siis on meil tarvis miinus nelikümmend protsenti selleks, et saavutada, saada üldse viiekümne protsendist tõenäosust seda eesmärki täita nii et meie eesmärgid, sihtmärgid peaksid olema õiged. Rahakõrstedt ütles, et me peame olema usaldusväärsed ka väljaspool, aga vaadake Hiinat. Hiina praegu mm, ehitab tuuleenergia võimsust ja mõne aasta pärast on nad suuremad, suurimad tuuleenergia tootjad maailmas. see näitab, et kui on olemas poliitiline tahe, siis on võimalik äh, töötada eesmärkide suunas, keskkonnasõbraliku majanduse suunas ja seepärast ma paluksin, et Euroopa Liit oleks samuti konkreetne, seaks konkreetsed alaeesmärgid seoses selle kahe kraadiga, seaks eesmärgid seoses taastuvenergiaga ja nii edasi. ja siis me saaksime vaadata ka võimalusi, mis on Euroopa Liidul nõndanimetatud rohelises majanduses ja siis võime olla usaldusväärsed USA ja Hiina silmis. Hiina on suurim tootja kõikides sektoris ja sealhulgas ka kivisöe elektrijaamad. nii et ärge vaadake Hiinat ainult äh, selles kontekstis, Hiinas on palju rohkem kui see ja Hiinas tehakse väga palju asju. aitäh, järgmine kõneleja. Ik wil het heel kort maken, want er zijn al heel veel uh, goede tussenkomsten um, aitäh siin on olnud juba terve rida suurepäraseid sõnavõtte ja ma arvan, et see tekst on ka väga heaks lähtekohaks edasisel arutelul ja ma arvan, et see leiab ka parlamendi enamuse toetuse, kuid äh, mõnes aspektis saaks seda resolutsiooni veelgi tugevamaks muuta. meil oleks vaja palju selgemaid, selgemat eesmärgipükist, püstitust Euroopa Liidu jaoks, kuid samas on oluline ka see, et me nendest eesmärkidest tõesti kinni suudaksime pidada Euroopa Liit et äh, peaks pöörduma muidugi ka kolmandate riikide poole, äh, kuid samas äh, jääma kindlakäeliseks ka enda eesmärkide suhtes. ja siin selles valdkonnas mõne, mõnes mõttes need eesmärgid ei ole piisavalt ambitsioonikad, me peaksime selgelt näitama, millist e eelarverida me kasutame ühe või teise eesmärgi saavutamiseks nii et üheks äh, oluliseks lähtekohaks äh, on siiski taastuvenergia kasutamine. me oleme praegu äh, liiga vähe ambitsioonikad selles valdkonnas, teeme liialt vähe ja see ettepanek on heaks võimaluseks seda aspekti rõhutada. mul on ka endapoolseid ettepanekuid, mille ma kindlasti peatselt kirjalikult esitan et seda osa sellest resolutsioonist äh, parandada. me peame kasutama ka merelainetest tulevat energiat, eriti just äh, põhjapoolsemates riikides, Euroopa riikides ja selles valdkonnas on kindlasti meie potentsiaal veel kasutamata. et kindlasti peaksime me suurendama selle poliitika, sellealase poliitika tähtsust. suur tänu ja Mattias Kroote. suur tänu, härra esimees see aru, sellel arutelul siin praegu öeldi just, et eesmärk ei tohiks liiga kõrgeks jääda. nii kõrges, et meil ei ole võimalik neid saavutada. mind see ehmatas, sest ma arvan, et just kliimamuutuste puhul on meil vaja auahneid eesmärke. kuna kliimamuutused ja finantskriis on kaks küsimust, mida omavahel tihti koos arutatakse. ja siin resolutsioonis on see ka kirjas me näeme siin päris palju resolutsioone. nimelt, et meil on vaja väga palju vahendeid, kuid me teame, et kliimamuutusi ei ole meil võimalik äh, võib-olla mingist hetkest enam tagasi pöörata ja mina ei taha seda ajahetke näha. ka tehnoloogia siirde puhul peaksime me oleks, peaksime me olema ettevaatlikud. praegusel hetkel tuuakse väga palju päikesepatareisid teistelt mandritelt Euroopa Liitu, nende kvaliteet pole aga väga hea ja need lähevad äh, mingil hetkel katki. patendiõiguste rikkumised on ka väga tähtsad, ma tean, et väga paljud ettevõtted Euroopa Liidust ei tarni oma kaupu Hiinasse. ja seepärast tuleks meil olla väga ettevaatlik, kui me räägime tehnoloogia sidest ja me peaksime ära peast võtma ka oma roosad prillid siis majanduskriis, räägitakse alternatiivsete energiate kasutamisest. minu ta, mina tean väga palju tuuleenergiast, ma tean, et tarneajad on täna kolm kuni neli aastat, meil tuleb ka võimsust veel suurendada, kuid seda kõike tuleb rahastada ja meil on vaja selleks vahendeid. lõike kaheksateist, mida mainis kolleeg Liise, ehk siis äh, rahvusvaheline merendusorganisatsioon ja tsiviillennundusorganisatsioon. jah, läbirääkimisi tuleb pidada ja ma arvan, et äh, mis puudutab lennutransporti ja selle kaasamist jäätmetega kauplemise süsteemi, siis seal me olime vägagi edukad. ikka ja jälle viidatakse tsiviillennundusorganisatsioonile, öeldakse, et küll nemad midagi teevad, aga nad pole midagi ära teinud, nii et me peame jätkama surve avaldamist. ja seda peaks tegema Euroopa Parlamendi delegatsioon Kopenhaagenis. me peaksime ütlema, et selle küsimusega tuleb tegeleda, sellepärast et kliimamuutustega on võimalik võidelda ainult rahvusvahelisel tasandil. nii et ja meil on selleks ka olemas oma vahend, selleks on em emissioonidega kauplemise süsteem. kui meil ei ole võimalik Euroopa Liidu siseselt teatud asju ühtlustada, siis kuidas me saame olla edukad rahvusvahelisel tasandil, nii et sellepärast tuleb meil alustada Euroopa Liidu siseselt, me oleme paika pannud nurgakivi, nüüd meil tuleb teised osapooled samamoodi ühise laua taha kutsuda ja me peame selgelt ütlema, meretransport ja lennutransport tuleb kaasata resolutsiooni. Richard Seeber järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, ma arvan, et me peaksime mõtlema ka sellele, et poliitikud peaksid otsuste tegemisel lähtuma nii teaduslikest andmetest kui ka talupojamõistusest. ja teaduslike andmete puhul me teame väga hästi, et need andmed muutuvad, me teame väga hästi, et eelmisel sajandil tulid Einstein, Kvant ja Freud oma erinevate uute lähenemistega välja, aga neid ei võetud tõsiselt. see näitab väga selgelt, et teatud äh, arvud teadlaste äh, andmed ei pruugi alati olla lõplikud ja et tuleb kasutada ka tervet talupojamõistust. kui me räägime kliimamuutustest, siis on selgelt näha, et äh, kliimamuutused kui nähtus on olemas ja suur osa teadlasi nõustub sellega, kuid teine probleem ja see on nüüd see, mille meie peaksime vaatama, on see, kas inimesed on mõjutanud kliimamuutusi. ja siin on üha rohkem teadlasi, kes kahtleb, et kliimamuutused on põhjustanud inimesed, nad ütlevad, et äh, maailma kliima on liiga kompleksne süsteem ja et meil ei ole võimalik siin kahe-kolme protsendi või kraadi kaudu midagi muuta ja asjad muutuvad nii, nagu arvutid on seda ette ennustanud. nii et meetmed, mis me praegusel hetkel välja töötame, on väga tähtsad, sest meil on võimalik oma meetmetega eriti just majanduspoliitika kaudu palju rohkem mõjutada poliitikat kui kliimamuutusi ja seda me ei tohiks ära unustada ka siis, kui me läheme Kopenhaagenisse sellepärast minu arvates on tähtis kõigepealt mõelda, millised on äh, eeldused. Euroopa Liit peaks vastutuse võtma kliimamuutuste osas, kuid sama tähtis on ka see, et me ei äh, ohustaks Euroopa Liidu majandusruumi. on väga tähtis, et meie kodanikel ja ettevõtetel oleks äh, tagatud võrdne konkurents teiste maailma osadega. ja me ei tohi ära unustada, et kliimamuutustel on väga palju erinevaid pooli, mille osas veel ka teadlased vaidlevad. nii et me peaksime keskenduma energiatõhususele. ja ma arvan, et just siinkohal on Euroopal väga suured võimalused. me teame, et me oleme energiatõhususe osas väga paljudes valdkondades esikohal nii et selles osas tuleks meil koos teiste partneritega vastutus võtta ja samal ajal peaksime me hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit jääks esirinda ka selles osas, mis puudutab äh, töökohtade säilitamist. siis USA ja Hiina. ma meenutaksin teile, et tegemist on kahe kõige suurema staastajaga, nimelt viiskümmend protsenti, pea viiskümmend protsenti kogu CO2 heitmetest tuleb nimetatud kahest riigist Hiina on läinud päris kaugele, Hiina on üha rohkem hakanud kasutama energiatõhusaid meetmeid. nii et ma arvan, et Kopenhaagenis Hiina ei kujuta probleemi. ma arvan, et pigem tekib probleeme meil USA-ga. seda ka sisese otsusesüsteemi pärast, see Richmondi turupakett on nüüd äh, Äh, kongressis. senatist võeti ta vastu ja neil on kongressis nüüd kaheksateist päeva aega seda läbi vaadata. ja me teame, et tegelikult on kõige tähtsamaks äh, küsimuseks kongressis äh, ravikindlustuse reform ja Obama edu hinnatakse ravikindlustuse, mitte kliimamuutuste järgi. nii et meil ei ole väga palju aega ja suure tõenäosusega USA ei saa olla nõus selle nii-öelda siseturu lahendusega. ja me peaksime seda arvestama oma lähtepositsiooni valimisel. nii et kui Kopenhaagenis läbirääkimised läbi kukuvad, siis peab meil olema mingi strateegia, kuidas jätkata. me ei tohiks äh, oma ootusi liiga kõrgele seada, sellepärast et USA on üks suuremaid saastajaid veel üks põhimõtteline märkus, ma ootan uuelt komisjonilt, et äh, rohkem pööratakse tähelepanu veele, sellepärast et äh, kliimamuutused ja vesi ja veesektor on väga tihedalt seotud, äh, nii üleujutused kui ka põud kui ka joogivee puutumine. seepärast tuleks rohkem tähelepanu pöörata sellele ja ma palun jäägem realistlikuks, sellepärast et meie hiljem vastutame otsuste eest ja me teame, et teadlaste otsused oleksid teistsugused. suur tänu, Richard Seeber, kolleeg Ferreira järgmisena. E kallid kolleegid, ma tahtsin ka omalt poolt teha paar lühikest kommentaari ma arvan, et äh, mitmetes küsimustes on see resolutsioon justkui tupikseisus. kliimamuutuste probleem peab olema tihedalt seotud meie sõltuvusega fossiilkütustest. seepärast on oluline, et meie lähenemine oleks horisontaalne ja kõikehõlmav ja on päris suuri lahknevusi selle vahel, mis toimub Euroopa Liidus ja meie partnerite juures. me oleme öelnud, et me tahame üles näidata algatusvõimet, võidelda kliimamuutustega, aga on siiski ka teatud puudujääke näiteks, mis puudutab ühist põllumajanduspoliitikat Need on kõik rahvusvahelise kaubanduse vastased meetmed, meil on vabakaubanduslepingud ja kõigel sellel on mõju ka kliimamuutustele. Need on samuti probleemid, mida peaks käsitlema, samuti mis puudutab tootmise üleviimist teistesse riikidesse ja ka tarbimise üleviimist teistesse riikidesse see kõik on seotud äh, tootmisahelaga, tarbimisahelaga ja see kõik äh, toob endaga kaasa ka kasvuhoonegaaside heitmete suurenemise. nii et energiavoogude liikumine äh, ülemaailmselt on märkimisväärne faktor, mis annab oma panuse ka kliima soojenemisse. see on väga oluline ja keerukas probleem me ei saa seda kuidagi eraldi käsitleda ka oma majandussüsteemidest. ja arusaadav on ka teatud äh, skeptilisus ähm, mm, selles suhtes, et me oleme täiesti äh, sõltuvad selles valdkonnas ka turumehhanismidest, on teatud turumehhanismid, mis aitaksid meil saavutada kasvuhoonegaaside äh, heitmete vähenemise ja see puudutab eelkõige just teatud sektoreid. ja teatud sektorite osas on väga suuri kahtlusi, kas nad tõepoolest soovivad panustada sellesse võitlusesse. kas nad soovivad üldse keskkonna aspektile tähelepanu pöörata ja need tagajärjed, mis on erinevatele riikidele sellel äh, on muidugi mõjud ka Euroopa Liidu liikmesriikidele, kuid need mõjud on liikmesriigiti väga erinevad. me ei saa, tohiks siinkohal unustada seda, et äh, äh siiski see kõik tuleb tagasi Euroopa Liidule. liikmesriikide panustamine heitmete vähendamisel nii minevikus kui ka praegu on olnud väga erinev, erinev nii et siin on äh, oluline aspekt, mida tulevikus peaks silmas pidama, aitäh. suur tänu, Sergio Bellato. Grazie Presidente. Eh, io sono qui al Parlamento Europeo dal 1999 e eh, sin- aitäh, mina olen olnud Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi liikmeks üheksakümne üheksandast aastast ning ma tegelikult kadestan äh, neid kolleege, kes on äh, nii kindlasõnalised äh, selles, kuidas meie võitlusi edasi viia. ma kadestan kolleege, kes äh, saavad äh, ka teaduslikke näitajaid oma väidete aluseks tuua. mina olen äh, tutvunud mitmete uuringutega, teaduslike uuringutega ja mitte ükski neist pole mulle andnud kinnitust või fakte selle kohta et äh, tegelikult kliimamuutused oleksid äh, kuidagi seotud ka inimtegevusega, et midagi sellist, mis ilma üldse kaotusi tekitaks, pole ma näinud. osa kolleege on niivõrd veendunud selles, äh, räägivad osooniaukudest ja avalik arvamus vähemalt mõnda aega tähendas seda, et inimesed kartsid tänavale minna üldse, isegi tänavale lihtsalt jalutama minna, siis nad kartsid, et äh, need osooniaugud äh, tähendavad nende tervisele täiesti otsest riski. ma ei tea, milline teadlane on tegelikult äh, võtnud pika redeli ja läinud neid osooniauke lap-, lappima. suured katastroofid öö, kõike, mida siin ennustatakse, tegelikult siin puudub täielik, täielikult side te tegelikkusega. muid, kuid muidugi on vajadus probleemidega tegeleda ja me peame muidugi olema vastutustundlikud selles osas, mida me teeme, inimesed ütlevad igasugu asju, kuid samas nad ei pea silmas seda, millised on nende sõnade tagajärjed inimtegevusele, majandusele ja nii edasi. ja see on äh, problemaatiline, sest meil on teatud teoreetilised algatused, millel võivad olla katastraafilised katastroofilised tagajärjed meie majandusele ja Euroopa Liidu riikidele üldiselt ja see võimaldab ka teistel äh, riikidel, kes on äh, äh, seotud teatud dumpingutegevusega ja sel kõigel on lõppkokkuvõttes väga negatiivne tulemus Euroopa Liidu jaoks ja seda kõike me peame silmas pidama, sest kui me siin räägime Hiinast, Brasiiliast, Indiast ja teatud dumpingupoliitikast, siis me tegelikult ju ise finantseerime seda sest me tegelikult ei tea seda, kas see, need finantsid ka õigesse, õigesse kohta jõuavad. võib-olla me ise finantseerime oma öö, konkurente praegu ja sellega tekitame seda ebaausat konkurentsi. et kõik need hüpoteesid, kõik need teoor-, teooriad, mida see kõik tähendab me lihtsalt äh, seame lisapinget oma tööstusele, äh, takistame nende tegevust, püüame justkui kaitsta äh, keskkonda, et see on midagi, mida me peaksime tegema ja siis loodame, et meil on parem tulevik ja et keskkonnakaitse läbi on meil võimalik seda paremat tulevikku justkui saavutada. me peame tagama selle, et meil oleksid õiged tingimused. sest muidu äh, hakkab äh, keskkond selle all ka-, kannatama kogu Euroopa Liidus. ma tervitan äh, proua Grosteti märkusi. ta ütles, et me peame keskenduma saavutatavatele eesmärkidele ja tõepoolest ühiselt pingutama nende eesmärkide nimel. me saaksime siis näha ka käegakatsutavaid tulemusi, sest äh, siin äh, parlamendis olen ma mitmel korral kuulnud seda, et inimesed äh, äh, räägivad täiesti põhjendamata teooriate alusel ja see viib meid olukorda, mis on, mis sarnaneb kogu selle osooniaukude temaatikaga. midagi, millega, millest räägitakse ainult majanduslikel põhjustel või majanduslike huvide alusel. me peaksime tegema kõik selleks, et äh, teha äh, äh, vajalikud investeeringud energeetika vallas, kuid samas on naeruväärne, et osa kolleege siin kaebab selle üle, et fossiilkütuseid justkui liiga laialdaselt kasutatakse. ja samas nad võitlevad ka tuumaenergeetika kasutamise vastu ja ma ei saa aru, mida, kuhu nad üldse jõuda tahavad, aitäh suur tänu teie arvamuse eest. osooniauk on muutunud nii suuremaks, sellepärast et me kasutasime, kasutame väga palju erinevaid aineid nagu FCKV. nii et me peaksime võitlema ka nende ainete vastu, seda ütlevad vähemalt äh, väga paljud teadlased. nüüd on mul siin Asa Vestlund nimekirjas. suur tänu, härra esimees. mitte väga harva Euroopa Parlamendi kampaania, valimiskampaania all küsiti minu käest, kas me arvestame ka ÜRO kliimamuutuste komisjoni kriitikaga? väga palju poliitikuid kui ka teadlasi lähtuvad äh, kliimamuutuste komisjoni tulemustest ja sotsiaaldemokraatlik fraktsioon suisa kutsus need teadlased kliimamuutuste komisjonist meie ette ja meil oli võimalik neile oma küsimusi esitada. me saime hästi läbimõeldud ja usaldusväärseid vastuseid ja seepärast tahaksin kõikidele teile soovitada, uskuge neid teadlasi. Te näete, et need teadlased teevad tõesti väga head tööd. väga peale selle on meil vaja tervet talupojamõistust, me ei peaks kuulama mitte ainult teadlasi, vaid äh, lähtuma ka talupojamõistusest. peaksime vaatama, millised on olnud suuremad põuaperioodid, kuumaperioodid, äh, vihmaperioodid ja siis näeme me väga selgelt ka, kas midagi on valesti. meie poliitikutena peame need küsimused lahendama, meid usaldatakse. ja oleks väga õudne, kui meil tuleb ja on väga, ja oleks väga õudne, kui me peaksime oma eesmärgid püstitama vähemalt viiekümne protsendi juurde, aga lööksime viimasel hetkel äraks ja paneksime paika ainult kolmkümmend protsenti. seepärast peaksime me olema auahnemad ja me ei tohiks mitte alati minna kompromissidele. kahjuks kliimaga ei ole lood nii, et alati saab kompromissidele minna mis puudutab resolutsiooni, siis mina oleksin soovinud näha siin auahnemaid eesmärke. võib-olla parlament äh, seda ei toeta, aga võib-olla tuleks siiski Kopenhaageni heitme eesmärgid äh, äh, kõrgemale panna. peaksime mõtlema ka viimastele teadustulemustele Mm, Kopenhaagenis ei tohiks vastu võtta eesmärke, mis võib-olla viie aasta pärast on juba vananenud. nii et tuleks ikkagi vaadata ja kohandada neid eesmärke millised on need eelised, kui meil oleks võimalik eesmärke saavutada. kindlasti oleks eeliseid tööhõivele ja keskkonnale. me teame kõik väga hästi, et teadlased on veendunud nende probleemide olemasolus ja selles, et meil tuleb midagi ette võtta, palju rohkem, kui siiani on tehtud. ja et sekkuda tuleks kohe seepärast tulekski küsida, miks me ei tee piisavalt. Need kes mitte midagi ei tee, tegelikult saboteerivad meie ettevõtmisi ja seepärast tuleks meil kuulata siiski neid, kes on valmis midagi ette võtma. suur tänu, Philippe Chouet! härra esimees, aitäh, et mulle sõna andsite. uue liikmena pean ütlema, et ma, mind veidi hirmutavad äh, osad sõnavõtud. ma näen siin äh, et äh, ühelt poolt on päris äh, tugev skeptitsism äh, teadusandme, teadusuuringute osas ja teiselt poolt selline mm, pea usklikkus nendesse teaduse, teaduslikesse andmetesse. meil peaks siin siiski olema teatud kriitiline mõtlemine ühed räägivad sellest, me peaksime siin äh, karmistama neid resolutsiooni nõudmisi ja kui me räägime siin tervest mõistusest, siis äh, terve sõitu, tervest mõistusest alati ei piisa, terve mõistus võib öelda, et äh, maakera on lame, kuna me ju näeme, et ta on lame, eks ole. ja seetõttu on siin ka täiesti ebapädevaid väiteid äh, Äh, esitatud, äh, kõike võib ju mingil viisil tõestada ja äh, me võime ju rääkida ka sellest, et kui me näiteks eluiga vähendame, siis sellega on meil võimalik inimtegevuse mõju kliimamuutustele vähendada ja sellega jõuda täiesti hirmutavatele järeldustele. kuid nüüd tulles selle resolutsiooni teksti juurde lugesin seda resolutsiooni hoolega. ja mul on äh, neli märkust. esiteks, me ei saa selle resolutsiooni äh, puhul äh, seada kahtluse alla neid kohustusi, mis on juba varem võetud, see on selline üldisem märkus minu poolt energia- ja kliimapakett, mis eelmisel aastal vastu võeti see, see kahekümne protsendi eesmärk võeti vastu pärast demokraatlikku poliitilist debatti. ja ma näen, et siin resolutsioonis on nüüd äkki neljakümne protsendi lubadus, mis tuleb ei tea kust välja, ma olen ju ka roheliste hulgast ja muidugi ma olen avatud võimalustele, et võiks olla rohkem Äh, siin ühelt poolt me räägime teaduslikest äh, andmetest, kuid samas peame arvesse võtma ka demokraatliku debatti ja seal oli tulemuseks kakskümmend protsenti ja seda me peame eelkõige arvestama. nii et äh, see resolutsioon kindlasti ei tohiks tühistada demokraatlikult vastu võetud otsuseid. ja neli spetsiifilisemat märkust minu poolt, esiteks punkt kaks, kui öeldakse seda, et me peaksime vaatama selle võrdsuse põhimõte ja seda, et äh, tõusvatel majandustel peaks äh, olema võimalus äh, välja tulla väiksemate kohustustega, kuid need kolm riiki, mis siin on välja toodud, India, Hiina, Brasiilia, need on ju kõige vastumeelsemalt meelestatud nendele eesmärkidele ja kes võiksid mm, ka nullida Euroopa Liidu jõupingutused, me peame siiski äh, neid tõusvaid majandusi aitama, kuid samas nad äh, konkureerivad Euroopa Liiduga, just äh, Brasiilia ning eriti Hiina. kolmas punkt, siin räägitakse sellest vahemikust kakskümmend viis, nelikümmend protsenti, seda ma juba ütlesin, mis ma arvan, tegelikult on eesmärgiks siiski kakskümmend protsenti ja nüüd neljas küsimus, seda juba puudutasid äh, teised kõnelejad, kuid mida ma resolutsioonist ei leidnud ja see puudutab meie piiride kaitset, meie tööstuse kaitset, Euroopa tööstuse kaitset ja see on tõepoolest hea eesmärk äh, keskkonnaeesmärkide vallas. kindlasti meil ei tohiks tekkida ebaausat äh, konkurentsi kolmandate riikidega, kellel ei ole samad nõudmised kui meil, nii et oma piiridel me peame võtma meetmeid selleks, et enda tööstust kaitsta, mis aitaks kompenseerida seda ebaausa konkurentsi aspekti. ja viimane märkus puudutab punkti kaheksa, siin räägitakse Euroopa Liidu ühisest jõupingutusest ning kolmekümnest eh, tuhandest miljonist eh, aastas kahe tuhande kahekümnendal aastal. ja meie sooviksime siin, mina sooviksin, et siin räägitaks siiski kahekümnest miljonist, aitäh. aitäh kolleegile, ütlen teile, et eh, kui te vaatate Äh, põhjenduspunkti D, siis, siis me jääme siiski nende otsuste juurde, mis on nõukogu poolt vastu võetud. Äh, need äh, kohustused aastani kaks, kaks tuhat kakskümmend ja kui saavutatakse kokkulepe Kopenhaagenis, et mille kohaselt Euroopa Liit võib minna kuni kolmekümne protsendini Äh, siis seda tehakse? ei, te räägite siin lõikest kolm, kus ainult mainitakse seda, mida ütles kliimamuutuste allkomisjon, et äh, vahe on kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti, see vahemik. see on see, mida teadlased on ette pannud ja öelnud, et Äh, millest peaksid tööstusriigid lähtuma. ma tahtsin lihtsalt selle märkuse teha. et siin tekstis ei ole seda. Linda Mäkkeval on järgmine kõneleja. suur tänu. ma kõigepealt äh, tahaksin öelda Rahvaparteist pärit Itaalia kolleegile, äh, võib-olla sekretäriaat saaks saata talle teksti rahvusvahelisest lepingust, äh, mis puudutab osooni probleemi ja seal on lahendatud päris mitmeid asju. ja seda me püüame teha nüüd ka süsinikdioksiidi heitkogukustega, püüame saavutada rahvusvahelist kokkulepet äh, nende probleemide lahendamiseks, mille teadlased on tuvastanud. Mm, sellele kolleegile, kes just rääkis me ei saa hakata tagasi minema kõikide teadusanalüüside juurde ja otsuste juurde, mis on tehtud, aga Kopenhaageni puhul on peamiseks küsimuseks see, et kas õnnestub äh, partneri saada ka teised riigid, et nad ühineksid Euroopa Liiduga. ja võtmeks on see, et äh, tööstusriigid tuleksid Eh, Kopenhaagenis usaldusväärse pakkumisega. usaldusväärne pakkumine on see, et tööstusriigid heitkoguseid märkimisväärselt vähendaksid. kaks tuhat kaheksa me tegelesime kliimapaketi kokkupanemisega, seitseteist detsember eelmine aasta lepiti selles kokku ja seal märgiti et, et kakskümmend protsenti vähemalt ja nelikümmend protsenti, kolmkümmend protsenti, kus aastas rahvusvaheline kokkulepe, nelikümmend protsenti me võiksime tahta, aga seda on väga raske saavutada. me nõukogust juba praegu kuuleme, et äh, äkki vaataksime uuesti kakskümmend protsenti. nii et äh, minimaalselt võiksime siiski püüelda vähemalt kolmekümne protsendi juurde poole meil on olemas oma heitkoguste vähendamise paketid, me ei saa tagasi minna heitkogustega kauplemise süsteemi juurde ja nii edasi. võtmeks ja võtme mm, verstapostiks on oktoobri lõpus toimuv nõukogu kohtumine. ja ülejäänud maailm vaatab suure huviga mida me Kopenhaagenis välja pakume. komisjon pani oma paketi lauale, Barroso tutvustas seda ja selles paketis on päris mitmeid häid elemente. me teame, et praegu on majanduses rasked ajad ja kõikidel riikidel on majandusprobleemid. aga kui me usaldusväärse paketiga ise välja ei tule, siis teised riigid meiega ka kaasa ei tule ja kui teised riigid kaasa ei tule, siis heitkoguseid me vähendada ei suuda kui äh, tööstusriigid vähendaksid kahe tuhande viiekümnendaks aastaks äh, null protsendini äh, oma sünnikuheitmed, aga Hiina, Brasiilia mm, ei tee mitte midagi, siis ei ole sellest suurt kasu Euroopa Liit loomulikult peab maksma oma osa, komisjon on välja pakkunud oma arvud, kui me püüdleme nende arvude kõrgema tasandi poole, siis ma arvan, et see on liikumine õiges suunas. kui me läheme arenguriikide juurde ja ütleme, et äh, me pakume teile nüüd äh, seda raha, mida me varem välja pakkusime Äh, see peab olema rohkem kui ametlik arenguabi. ja rahastamine peab olema mõõdetav, usaldusväärne, meil on tarvis mehhanismi selle jaoks, ma päris hästi ei usalda lihtsalt kahepoolset mehhanismi. Mm, meil on aastatuhande arengueesmärgid, aga me juba teame, et mitmed liikmesriigid ei pea nendest kinni nii et meil on vaja tõesti tugevat usaldusväärset mehhanismi. kui me tahame, et parlamendi hääl oleks kuulda Kopenhaagenis, siis me peaksime asetama rõhud teatud punktidele, me ei saa oma resolutsiooni sisse panna kõiki teemasid. nii et äh, meie ettepanekus peavad olema elemendid, mis äh, sobivad sissevõtmiseks lõplikku kokkuleppesse on igasuguseid küsimusi, millele me võime keskenduda, metsade äh, raadamine ja kõik muud igasugused alalteemad, alateemad, aga me ei saa kõigele keskenduda. USA kongress on äh, juba täna alustanud äh, arutelud CO2 piiramise ja sellega kauplemise mehhanismi loomise üle ja on terve rida suuri rahvusvahelisi firmasid, mis pooldaks sellise mehhanismi loomist USA-s. ja kui need suurfirmad õnnestub äh, meiega ühisele meelele saada, siis väga hea. aga me kõik teame, et korralikud õigusaktid äh, on parimaks garantiiks äh, pikemas perspektiivis äh, tarvis on kindlust, ebaselguse vähendamist, nii et äh, jääme võtme küsimuste juurde ja selle juurde, mis meil praegu resolutsioonis on ja ärme seda liiga hajusaks muudame. ja järgmine kõneleja härra esimees, ma tegelikult ei soovinudki sõna, aga kui olla päris aus, siis arvestades, et äh, ma olen nõus paljude kommentaaridega, mida on tehtud Kopenhaageni teemal, võin öelda saksakeelne tõlge hetkeks katkes, aga nüüd on see vist lahendatud. hästi, ma kordan üle, ma tahtsin öelda, et tegelikult ma sõna ei soovinudki, aga äh, leidsin, et äh, võiksin teha siiski omapoolse panuse sellesse arutellu, kui ma juba sõna sain. Ähm, olen äh, nõus paljuga, mida on Kopenhaageni teemal öeldud ja ka mul on teatud lootused selle tulemuste suhtes. Kopenhaagenis esitame dokumenti, mis kujuneb meie tänaste arutelude tulemusel ja siin on mitmeid positiivseid asju, aga võib-olla me ei ole piisavalt põhjalikult lugenud seda dokumenti teatud mõisted, mida siin kasutatakse, ei äh, ole kõige sobivamad äh, ja selgemad tavalugeja jaoks. ja me peame mõistetavad olema ka tavainimese jaoks, sest äh, kliimamuutus puudutab maailma tervikuna, igat inimest. ning mis puudutab põllumajandust minu regioonis ja metsandust, siis oleme olnud tunnistajaks mitmetele olulistele muutustele. metsade raadamine on probleemiks, sellega me oleme püüdnud tegeleda. taastuvenergiale pööratakse tähelepanu, maaelu arenguprogrammid näevad samuti ette taastuvenergia laiemat kasutamist ettevõtete poolt. küsimuseks on ka ebaaus ja ebavõrdne konkurents. Kopenhaageni arutelud peavad arvestama ka sellega, et, et ärkavad majandused ja jõudsalt arenevad majandused nagu Hiina, India, need, nendega võivad kaasneda ka teatud konkurentsiprobleemid. tahaksin veel pöörata teie tähelepanu sellele, et äh, kui me juba oleme tunnistajaks konkurentsiprobleemidele, siis tulenevalt sellest, et äh, mõned riigid ei pea kinni reeglitest. Need olid mõningad minupoolsed mõtted, mis mul tekkisid täna hommikupooliku jooksul, kui ma kuulasin kolleegide sõnavõtte konkurents minu arvates on teema, mida me ei saa eirata. suur tänu, oleme jõudnud väga rikkaliku arutelu lõpule, oleme ära kuulnud väga palju erinevaid arvamusi selle teemavaldkonna kohta. sellegipoolest äh, ÜRO Kopenhaageni konverents toimib ja ees, toimub kindlasti eesmärgiks on äh, kliimamuutuste vähendamine. ning meil tuleb mõelda, milline on meie Euroopa Liidu panus ja millised on meie nõudmised teistele midagi sarnast teha. sellepärast, et Euroopa Liidul üksi ei ole võimalik kliimamuutuste vastu võidelda. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on, tähtaeg on esimene oktoober kell kaheksateist null null ehk siis homme õhtul, nii et kellel on muudatusettepanekuid siis homme õhtul kella kaheksateistkümneni saate neid teha. selleks, et neid oleks võimalik ka tõlkida. kallid kolleegid, ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, mis on seotud eelnevaga. me soovime esitada komisjonile suulise küsimuse, samamoodi ka nõukogule. ja siis toimub arutelu täiskogul selle küsimuse üle, selleks et me saaksime oma resolutsiooni vastu võtta. Te olete suulise küsimuse teksti saanud ja seda kõikides keeltes. ma küsin, kas teil on selle kohta märkusi, kommentaare? proua Krustet. ja see on täiesti kooskõlas sellega, mis äh, ütlesin resolutsiooni kohta, viimane, äh, vabandust, eelviimane lõige kus siin on see vahemik kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti, et kust see tuleb? me ju hääletasime energia kliimapaketi osas ja need, kes parlamendis tollal olid, mäletavad, äh, kui palju raskusi meil sellega oli ja kui raske oli jõuda selle paketini, mis fikseeriks meie kohustused äh, Kopenhaageni konverentsi tarvis, äh, et kas kakskümmend protsenti vähem või enam Äh, ja siis kolmkümmend äh, protsenti, kui saavutatakse selles osas rahvul-, rahvusvaheline kokkulepe, kuid enam kui kolmkümmend protsenti, siis ma arvan, et meid on siin enam selles äh, komisjonis, kes sellega nõus ei ole. nüüd me peame selle energia- ja kliimapaketi lubaduste juurde jääma, mille osas me hääletasime, aitäh. Ehm. aitäh kuulsin, et kliimapaketis on need pikaajalised eesmärgid välja toodud, et me oleme võtnud kohustuse kakskümmend protsenti ja Kopenhaageni lepinguga siis kolmkümmend protsenti. aga kogu arutelul ja nõukogu resolutsioonis on need eesmärgid kirjas ja me teame, et aastaks kaks tuhat viiskümmend peavad tööstusriigid oma heitmeid vähendama kaheksakümmend protsenti võrreldes aastaga üheksakümmend. nii et küsimus ongi selles, et miks ei peaks parlament seda küsimust esitama komisjonile nõukogu. kolleeg Liise, palun. ma tahaksin teha ettepaneku, millega meil oleks võimalik praegusel hetkel see probleem lahendada. ma arvan, et see vahemik kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti on selline, mida nii parlament kui ka teised Euroopa Liidu institutsioonid äh, on toetanud ja see on ka osa Bali kliimakonverentsist. aga me oleme, meil tuleb äh, midagi ära teha just selle vahemiku ülemises osas ja selles osas meil ei ole praegu kokkulepet, seda tuleks arutada nii siin komisjonis kui ka terves parlamendis. ma arvan, et äh, peaksime siit välja võtma need sõnad, mis viitavad selle vahemiku ülemisele osale. ja ütlema, et parlamendi, nõukogu ja Paali kliimakonverentsi otsused on need, millest lähtutakse, ehk et me liigume vahemiku ülemises osas. seda on siin mitmedki maininud, aga ma ei usu, et me oleme selles osas kompromissile jõudnud ja seepärast tuleks seda hiljem arutada. Linda. Linda. Yeah, I think we have to ma arvan, et me ei tohi asju segi ajada omavahel. on tõsi, et eelmine aasta me leppisime kokku kakskümmend, kolmkümmend protsenti ja see on seadusandlikus paketis sees, aga siin me räägime sellest, mida pidas vajalikuks äh, rahvusvaheline kliimamuutuste rühm. see, mida ütlevad teadlased, kui me vaatame poliitiliselt Euroopa Liidu seisukohast, siis äh, me võime öelda et, et kakskümmend protsenti ei ole piisav selleks, et kaks kraadi saavutada ja et kolmkümmend protsenti peaks olema miinimum. nii et mina ei ole nõus sellega, et kustutatakse siit see, mis on neljandas hindamisaruandes. me võime tõesti öelda, et me oleme kokku leppinud paketis, kus on öeldud kakskümmend, kolmkümmend, aga see on ju täiesti teine asi selge, et ma tahtsin lihtsalt selgitada, et eesmärk kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti, me räägime kõikidest tööstusriikidest. see on äh, valitsustevahelise kliimamuutuste rühma aruandes, see võeti vastu Palis ja märtsikuus parlament äh, võttis vastu dokumendi, kus on keskendutud just selle skaala kõrgemale otsale, kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti et kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti on äh, IPCC, see võeti vastu mm, Palis ja Euroopa Parlament on äh, selle heaks kiitnud ja me lihtsalt kordame üle seda, mida me oleme juba varem öelnud. härra esimees, tahtsin tagasi tulla selle dokumendi juurde, mis äh, laiali jagati selle paneeli tulemuste kohta ja seal toodi välja see et, et üheksakümmend üks protsenti meie kaaskodanikest leiavad, et see vahemik peaks olema kakskümmend viis kuni nelikümmend või enam kui nelikümmend protsenti ja kakskümmend viis protsenti leiab, et see peaks tõepoolest olema üle neljakümne protsendi ja kuuskümmend protsenti leiab, et see peaks olema vahemikus kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti, nii et see on siis äh, tööstusriikide äh, kodanikud leiavad niimoodi. me muidugi ei saa siin naiivsed äh, olla, peame arvesse võtma ka teaduslikke uuringuid ja samas ka avalikku arvamust, aitäh! aitäh! Io mi rendo conto che qualche collega confonde i propri auspici aitäh, ma saan aru, et mõned kolleegid ähm, ajavad meie lootused segi reaalsusega. kui me kuulame teaduslikest äh, seisukohtadest ja sellest, et on olemas konsensus, äh, see ei ole tõsi, kui me võtame mõned äh, teadlaste arvamused, siis mõned teadlased kirjutavad lihtsalt seda, mida oodatakse, et nad kirjutaksid me võime võrrelda ühtede teadlaste seisukohti teiste omadega, kes ütlevad täpselt vastupidist. Euroopa Parlamendis, aga me oleme suutnud saavutada teatud tasakaalu, me peaksime selle juurde jääma, kakskümmend protsenti, juba see on saavutatud väga pikkade arutelude tulemusel. ja püüdes minna veelgi kaugemale ja neid protsente tõsta, sellega me lööme tasakaalust välja poliitilise kokkuleppe, mis me oleme saavutanud ja see ei oleks eriti mõistlik. nii et äh, isiklikult ma leian, et me peaksime jääma kokkulepitu juurde nende protsentide osas, mis on kokku lepitud pikkade läbirääkimiste tulemusel peame kinni poliitilisest kokkuleppest, mis äh, sõlmiti parlamendis aasta tagasi. Katrin Süüe, palun. aitäh. kas me peaksime ohverdama oma majanduse selle neljakümne protsendi altaril? siin äh, aruteludes on varem olnud äh, väga erinevaid arvamusi, ma olen nõus härra Žuvaniga äh, Äh, muidugi ei saa siin eitada inimtegevuse mõju kliimamuutusele, kuid tegemist on ju elava äh, äh, planeediga, kus ressursid on pidevalt taas, taastuvad ja kui me räägime näiteks Gröönimaast, miks ta nimi on Gröönimaa, siis sellepärast, et ta kunagi oli roheline, nüüd ta on jällegi saama rohe, saamas roheliseks saareks, aitäh Äh, äh, veel on kaks sõnasoovijat, Zoltan Lotson. aitäh, ma teen väga-väga lühidalt. leian, et me peaksime otsustama. kui me räägime suulisest küsimusest nõukogule, siis äh, kas me toetume teaduslikele faktidele või arvamusküsitlustele äh, kui elanikkond peab äh, ütlema oma seisukoha küsimuses, mille kohta neil puuduvad taustateadmised, siis nad püüavad anda sellise keskmise vastuse. mida öelda, viis, kümme, kakskümmend, kakskümmend viis, kolmkümmend, nelikümmend, missugust protsenti teie pooldate? inimesed, kes ei ole teemast informeeritud, valivad tavaliselt äh, sellisest pakkumisest keskmise. ja nad ei lähtu teadmisest, et tegelikult oleks vaja nelikümmend protsenti, seepärast ma valin selle. nii et arvamusküsitlused võivad olla küll huvitavad, aga ma arvan, et me ei peaks neid siiski aluseks võtma otsuste tegemisel. Richard Zeve. aitäh ma tahaksin teile veel öelda ka seda, et äh, selle küsimuse sõnastamisel ei pea me lähtuma mitte ainult äh, teaduslikest andmetest, me teame, et tegemist on tulevikuennutustega ja need ei ole väga kindlad, nii nagu kõik ennustused tuleviku kohta. ja ka selles raportis on väga selgelt kirjas, et äh, räägitakse ainult tõenäosusest me ei saa öelda, et need oleksid faktid, me ei tea, et tulevikus arengud on täpselt sellised, nagu siin kirjas, tegemist on arvuti, arvutiga loodud äh, prognoosidega. sellepärast ma arvan, et me peaksime selle vahemiku ülemise osa siit äh, maha kustutama ja olen nõus Peeter Liisega, kes ütles, et me läheksime läbirääkimistele nii, nagu eelnevalt otsustatud. proua Hübner E, dziękuję bardzo. E, przyznam się szczerze, że... aitäh. ma pean tunnistama, et ei tahtnud sõna võtta siin arutelus, tahtsin ära kuulata, mis teistel öelda on. ma ei tea, kuidas teie riigis olukord on, aga Poolas oli väga raske jõuda kokkuleppele kahekümne protsendi osas riikide jaoks, nagu minu riik, on äärmiselt äh, raske, kellel ei ole kõrgelt arenenud tööstust, paberile võib kirjutada ka kaheksakümmend protsenti või sada protsenti, nagu mõned kolleegid on pakkunud, aga ma arvan, et me peaksime siiski säilitama kaine mõistuse ja mõtleme ka oma tööstussektorile. kui me valime protsendid vahemikku ülemisest osast, siis meie tööstusettevõtted lähevad lihtsalt Aafrikasse või ma ei tea, kuhugi mujale maailma, kus ei ole selliseid piiranguid. ma arvan, et meie otsus peaks olema tasakaalustatud, tarvis on vaadata jätkusuutlikke arengueesmärke ja me ei saa lihtsalt paberile kirjutada ebarealistlikke numbreid. ma paluksin teil seda teksti veel kord äh, täpsemalt lugeda, sellepärast et mulle tundub, et me ei räägi praegusel hetkel samast asjast. siin on kirjas, et äh, et me lähtume kliimamuutuste komisjonist, see loodi ÜRO raames ja see teadlaste komisjon ütleb, et kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti peaks olema vähendamine kõikides tööstusriikides, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. see on see, mis on selles kirjas. ja see on ka nüüd meie küsimuse aluseks, me küsime, mida tehakse selleks, et meil oleks võimalik neid eesmärke täita, ma ei ütle siin mitte midagi selle kohta, et Poola või mõni teine riik või Euroopa Liidu liit üldiselt peaks jääma selle vahemiku ülemisse ossa. see on lihtsalt äh, refereeritud sellest, mida teadlased on meile öelnud, jah, te ei pea seda uskuma, nii nagu mõned kolleegid siin ütlevad keda me siis uskuma peaksime, paavsti, Dalai-laamat äh, või keda? kas me usume teadlasi, kes on läbi viinud uuringuid või kedagi teist, ma võin öelda, et olen ateist ja ei usu mitte kedagi. järgmiseks Peeter Liise Peeter Liitse saab viimasena sõna, sest ta tahab muudatusettepanekut teha, proua Weisgerber, härra Jürgenson, proua Weisgerber kõigepealt. jah, suur tänu, härra esimees, teil on õigus, selle suulise küsimuse sõnastus on küll juba selline, et siin on kirjas vahemiku ülemine osa, aga see puudutab neljandat hindamisraportit. teiselt poolt saan aru ka teiste liikmesriikide argumentidest. ja seepärast oli härra Seeberi ettepanek väga hea, et kustutame ära lihtsalt ülemises vahe, osas. minu arvates enne, kui me hakkame siin neljakümnest protsendist rääkima, peaksime me esitama tingimuse, et teised maailma riigid nagu USA ja Hiina võtaksid kohustuse CO2 heitmeid vähendada. et vähemalt suured tööstusriigid teeksid seda. see tuli ju ka siit arutelust väga selgelt välja, meil ei ole võimalik üksi CO2 heitmeid vähendada, selleks et kliimamuutused väheneksid. me võime küll heitmeid vähendada, aga meil ei ole võimalik kliimamuutusi peatada. ja viimane märkus härra esimees, teie viimane märkus oli väga hea, et te räägite, et siin räägitakse raportist, sest ka minu ettepanekuks oleks olnud see, et ütleme, et teeme asju samm-sammult. et kui teised riigid ka midagi ära teevad, siis me astume sammukese edasi. minu arvates on väga hea ettepanek see, et me selle vahemiku ülemise osa välja võtaksime. suur tänu ja Dan Jürgenson um,. A... aitäh hea meelega annaksin teile ajaloolise loengu selle kohta, miks Gröönimaa nimi on Gröönimaa, mitte sellepärast, et ta oli roheline kunagi. siin on teised äh, põhjused, kuid ma ei hakka teid äh, selle ettekandega ehk praegu toetama, äh, tüütama, kuid kui keegi soovib selle kohta enam infot, siis hea meelega annan seda. mina ei leia, et see nelikümmend protsenti oleks liialt madal me oleme siin juba mitu tundi rääkinud äh, sellest, et äh, me ei tahaks uuesti avada neid küsimusi, mida me siin äh, komisjonis, siin parlamendis oleme juba aastaid arutanud. me lihtsalt konstateerime midagi, mis, mida on juba mitu korda öeldud, mida on juba parlamendi käest küsitud mitu korda. ja sõnastus on samasugune, nagu ta on alati olnud. siin ei ole midagi uut see on Bali teekaardis ja seda on toetanud äh, parlament mitmel korral. see on ka see teave, mida ka ma peaksin kohe saama, et üheteistkümnendal märtsil kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Parlamendi resolutsioonis on täpselt selline sõnastus sees mis on suure häälteenamusega täiskogul vastu võetud, ehk et see suund on juba paika pandud. ja nüüd küsimus on selles, kas me vähendame seda eesmärki, see ei ole mitte väga hea signaal, mida me annaksime, et tuleb eh, praegu avalikkusele, et kaks kuud enne Kopenhaagenit me pöörame selja nendele eesmärkidele. siin on väga selgelt öeldud, et äh, ÜRO rahvusvaheline kliimamuutuste komisjon lihtsalt avab meile võimalused selle küsimusega tegeleda, ei ütle, mida me täpselt tegema peame, aga nüüd oli meil väga huvitav arutelu selle üle. ma arvan, et me peaksime järjekindlaks jääma siin kojas. me ei saa neli kuud hiljem tagasi astuda lubadustest, millest tegelikult ei ole üldse vaja tagasi astuda. meil tuleks silmad avada, meil tuleks äh, üritada avada ka Ameerika ja ka siirderiikide silmad, meil tuleb neile öelda, et meil tuleb rohkem ära teha. kui me võtame teadlaste järeldusi tõsiselt. see on ka selle lause ainus mõiste. Peeter Liise järgmiseks jah, suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma arvan, et vastupidiselt teistele kolleegidele leian mina, et rahvusvahelise kliimamuutuste komisjoni töö peaks olema ka meie töö aluseks. ma arvan, et me ei pea siin praegu hakkama mustama ei paavstiga ega Dalai-laamat äh, selleks, et rahvusvahelist kliimamuutuste komisjoni esile tuua üheteistkümnendal novembril on meil võimalik Rahvusvaheliste Kliimamuutuste Komisjoni eesistujaga kokku saada ja ma kutsuksin kõiki teid siin üles tulema üheteistkümnendal novembril sellele arutelule, teil on võimalik kohtuda seal Rahvusvahelise Kliimamuutuste Komisjoni asepresidendiga. me saame öelda seal, et meie eesmärgiks on kakskümmend protsenti Euroopa Liidus ja seda siis muidugi ja kui teised riigid midagi ära teevad, siis ka kolmkümmend protsenti, aga tegemist on rahvusvahelise kokkuleppega, nagu te ka siin väga hästi ütlesite ja meil on siin paika pandud varem, et vahemik peaks olema kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti. meie aga ei ole mitte kunagi öelnud, et me peaksime rääkima siin vahemiku ülemisest osast, sest Jaapan pärast suuri raskusi nüüd on teinud ettepaneku kakskümmend viis protsenti, ameeriklased on sealt veel väga kaugel, nii et kes läheb üle kolmekümne protsendi ja millal me võime siin väga pikalt arutada kahe nädala pärast, aga tuleb meil vastus leida ja siis novembris seda ka täiskogul arutada. ma vaatasin veel kord seda Florence'i raportit ja seal on punkti all kolm kirjas kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti heitmete vähendamist, see on ka kirjas ja sellepärast peab see nüüd kirjas olema ka nüüd selles küsimuses. aga Florence'i raportis ei ole mitte midagi öeldud vahemiku ülemisest osast ja sellepärast jätkem aega endale, me praegu siin esitasime selle küsimuse ainult selleks, et arutelu algatada ja keskkonnakomisjonis me arutame seda küsimust veel nagunii, ma arvan, et praegusel hetkel me oleme lihtsalt äh, tulekahju kustutanud ja meil on hiljem võimalik seda täpsemalt arutada. jaa, kolleeg Liise, Sie haben äh, kolleeg Liise Te rääkisite neljandast, neljandal veebruaril vastu võetud Florence'i raportist, aga meil on ka Sadu Hassi raport üheteistkümnendast märtsist ehk kuu hiljem vastu võetud ja seal on väga selgelt kirjas, kus on väga selgelt kirjas, et kasvuhoonegaaside vähendamine äh, kakskümmend viis kuni nelikümmend protsenti, et jäädakse vahemikku ülemisse ossa, nii nagu seda on ette pannud Rahvusvaheline Kliimamuutuste Komisjon ja see on selle resolutsiooniga ka parlamendi ametlikuks positsiooniks. Äh, ma teeksin nüüd ettepaneku, et me hääletame selle üle, kas me võtame selle vahemiku ülemise osa tõesti välja minu arvates oleks õiglasem, kuna siin ei ole mitte kõiki kohal ja meie hääletustulemus võib moonduda ja aga ma ütlesin, et ja et sellepärast me saaksime hääletada võib-olla järgmisel nädalal. aga nagu öeldud, ma arvan, et me peaksime jääma järjekindlaks ja ärge unustage, me räägime siin praegu küsimusest, mis on suunatud komisjonile ja nõukogule, tegemist ei ole mingi resolutsiooniga. ja teeksin ettepaneku, et võtame selle küsimuse nii vastu, kui keegi on siiski vastu, siis arutame seda veel järgmisel nädalal, kui meid on rohkem kohal. ja et hääletustulemus ei oleks juhuslik. kolleeg Liise on nõus, et me jääme järjekindlaks ja ei söö oma sõnu. kolleeg Seeber härra esimees, ma teeksin ettepaneku, et kuna siin meie read on hõredad, siis lükkame arutelu üle hääletamise üle, ma arvan, et tähtis on hääletada sellepärast, et äh, arvamused on erinevad. ja eelmine otsus on juba kuu aega vana ja ma arvan, et Florence'i raport on siiski kõige tähtsam ja me peaksime selle panema päevakorda, nii et kõik oleksid kohal ja et me hääletaksime osade kaupa, ma arvan, et see oleks õiglane selleks, et meil oleks võimalik saada teada, milline on tegelik arvamus siinses komisjonis. proua Hassi, palun uh, uh, üks asi on hääletuse edasilükkamine, kuid kui räägime tänasest, siis peame meeles pidama seda, et äh, suuline muudatusettepanek või suuline, suulisele äh, küsimuselegi võib äh, kas või üks liige vastuväiteid esitada Äh, jah. muudatusettepanekut võivad nõuda küll opositsiooniliikmed, aga mitte osade kaupa hääletust ja seda ütleb kunagise kodukorrakomisjoni endine esimees. nii et kas te soovite nüüd osade kaupa hääletust selle vahemiku ülemise osa kohta, olgu, siis hääletame selle üle. kes on selle poolt, et äh, sõnad vahemiku ülemine osa kustutatakse sellest küsimusest? kes on selle poolt? No, no, it's okay. The party card, 11, eh, 12. kes on kustutamise vastu? kes jääb erapooletuks? Karl-Heinz Florensil ei oleks olnud ka võimalust tulemust päästa, nii et üheksateist poolt ja üksteist vastu sellele, et see jääb sisse. ja nüüd kes on selle poolt, et me esitame küsimuse sellises sõnastuses? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? kakskümmend kolm kuue vastu seega vastu võetud. tänan ja hommikupoolne koosolek on lõppenud kell viisteist null null, jätkame koos volinik Vassiljeviga.